Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. tere hommikust, daamid ja härrad, head kolleegid. esimene ITRE komisjoni koosolek kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. soovin teile kõike kõige paremat selleks algavaks aastaks, meil on palju tööd teha. alustagem nüüd koosolekuga. Other comment, the agenda can be adopted kui kommentaare ei ole, siis kiidame päevakorra heaks, kommentaare hetkel ei näe. mul ka teadaandeid pole. protokollide heakskiitmine, kuues november kaks tuhat kaheksa, seitseteist ja kui teil vastuväiteid ei ole, siis äh, on sellega protokoll heaks kiidetud. neljas päevakorrapunkt Euroopa kaitsetööstuse arenguprogrammi loomine ja Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõime ja innovaatilisuse toetamine. nagu te teate, teema on päris uus. Ahveti kolleegid ja Seede kolleegid on sellega juba tegelenud Nad on juba mõned kuud, isegi kaks aastat tegelikult seda teemat arutanud. tööstusosa on aga muidugi meie pädevuses. seega nüüd alustame meie neid arutelusid, meie raportööriks on Francois Grostet tänane arutelu toimub siis neljasaja seitsmekümne kahe muudatusettepaneku põhjal, mis liikmed on esitanud raporti eelnõusse. ja nagu te ilmselt ka mäletate, siis proua Krostet tutvustas oma äh, raportit ITRE-s kahekümne seitsmendal novembril meie arutame siis muudatusettepanekuid. proua raportöör, sõna ongi teil. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin esmalt tänada kolleege, kes muudatusettepanekuid tegid. nagu te mäletate, siis tehti väga palju muudatusettepanekuid minu kolleegid äh, nelisada kolmkümmend seitse, kokku on neid nelisada seitsekümmend kaks ja see näitab ka, kuivõrd oluline see programm on ja kuivõrd suurt huvi meie komisjon selle ettepaneku vastu tunneb. nagu te ka meelde tuletasite, tegemist on Kaitse Euroopa projektiga, me toetame selle läbi tööstusprojekte, see on siis järgmine etapp pärast äh, teadustööd aastal kaks tuhat üheksateist, kakskümmend, selleks et luua innovaatilisem, konkurentsivõimelisem Euroopa äh, kaitsetööstus nagu komisjoni president Jean-Claude Juncker ka ütles, Euroopa ei saa ega tohi allhankida kaitseküsimustes, seega tuleb paremat koostööd edendada liikmesriikide ning liikmesriikide ettevõtete vahel selleks, et koos programme läbi viia. tahaksin kohe neile kolleegidele ütelda, kes muudatusettepanekuid esitasid, et ma plaanin kõik need muudatused ka arvesse võtta me peame kõvasti tööd tegema ja tegema seda kiirelt ja tõhusalt selleks, et kompromissini jõuda. Te teate, et meie ajakava on väga tihe ja me peame sellest ilmtingimata ka kinni pidama. tahaksin juba ette tänada kõiki kolleege nende osalemise eest. mõned olulisemad punktid ette on nähtud siis viissada miljonit, osad väidavad, et sellest ei piisa, teised leiavad, et seda on liigagi palju mina arvan, et see on igati mõistlik ettepanek kaitseprojektide heaks. tegemist on tugeva alusega selleks, et tööga pihta hakata. me muidugi teame, et ka liikmesriikide panus on oluline. igal juhul tuleb üle kinnitada see summa, mis võimaldaks rahastada erinevaid projekte ja mis looks ka alused koostööle. selleks me peame läbi vaatama eelarve kasutamisel ning äh, kasutama olemasolevaid marginaale. lisaks sellele peame me toetama Euroopa tehnoloogilist ning tööstuslikku baasi. rahastamine peab olema suunatud neile, just Euroopa ettevõtetele, sellepärast et me räägime siin ühenduse rahastamisest. meie kaaskodanikud ei mõistaks seda, et me rahastaksime Euroopa väliseid ettevõtteid äh, Euroopa rahadega. aga nende projektide raames, mis on äh, programmiga seotud, võime ka teisi rahastada, samuti tähendab see seda, et me saame äh, programmi väliselt äh, toetada teisi samme see programm ei ole mõeldud selleks, et asendada olemasolevaid liikmesriikide programme, vaid see täiendab neid lisaks sellele on meil vaja strateegilisi partnereid. aga igal juhul tuleb tagada see, et Euroopa toetaks oma tööstust selleks, et meil tekiks strateegiline autonoomia. see on hädavajalik ja seda me üritame ka saavutada. selleks, et äh, uut koostööd edendada äh, VKE-de ning keskmise suurusega ettevõtetega samuti, usun ma, et me peaksime äh, omalt poolt äh, panustama. oluline on, et kõik liikmesriigid oleksid tõesti kaasatud ja seda on ka tunda. ja selleks, et iga liikmesriik seda ka ise mõistaks, on hädavajalik, et VKE-d äh, saaksid samuti osaleda. me teame, et väga paljud juba teevad koostööd suurettevõtetega äh, relvastumise valdkonnas allhankijatena, aga kõigil peab olema võimalus osaleda. eesmärgiks on suurendada piiriülest koostööd Euroopa Liidus. aga me peame suunama need projektid just sellistele ettevõtetele, mis on innovaatilised. selleks, et liikmesriigid saaksid osaleda, peab koostöövorm olema paindlik, kolme ettevõtte kriteerium ja kahe liikmesriigi osalemisnõue on hädavajalikud selleks, et me suudaksime välja tulla uute projektidega. siin kindlasti arutame ka seda, kui mitu liikmesriiki peab osalema, aga me veel räägime sellest. ma tahan, et me suudaksime leida ka ambitsioonika kokkuleppe selleks, et alustada kiirelt läbirääkimistega ning tagada, et programm käivituks esimesel jaanuaril kaks tuhat üheksateist, nagu on soovinud nii Euroopa Liidu Nõukogu kui ka komisjon. tunnen head meelt selle üle, et saan koostööd selles küsimuses teiega teha. kõigepealt soovin teid ära kuulata selleks, et meil õnnestuks oma seisukohti üksteisele lähendada, aitäh! Uh, thank you very much, madam! aitäh! aitäh selle ülevaate eest. ja nüüd arutame, alustame aruteludega. lugupeetud variraportöörid, härra Pohhe, teda veel siin ei ole. Say something on behalf of oui, SMI group. Merci, monsieur le president. härra Martel jah, suur aitäh, ma tahaksin kasutada võimalust ja soovida head uut aastat kõikidele neile, kellega ma veel kohtunud ei ole aga enne kui kommentaaride juurde lähen, tahaksin ütelda, et äh, siin minu meelest ei ole küsimus selles, kas me peaksime relvade levikut äh, toetama või mitte ja siinkohal nõustun proua Krossetiga, asi on hoopis selles, et kas me tahame strateegilist autonoomiat praegusel ajahetkel või mitte. küsimus on pigem selles ja meie muidugi mõista toetame pigem piiriülest strateegiat ja me toetame seda, et äh, parandataks meie konkurentsi- ja innovatsioonisuutlikkust sektoris, mis praegu on äh, raskustes, äh, võttes arvesse ka rahvusvahelist konkurentsi. mõned märkused. mis puudutab programmides osalemist siin nõustun äh, proua Krostetiga, aga ma tahaksin siiski rõhku panna ettevõtete vahelisele koostööle Euroopa Liidu väliselt ning äh, sellele, et sellega peab kaasnema tehnoloogia siire. me peame sellele suurt tähelepanu pöörama, sellepärast et äh, siin võib tekkida teatud kõrvalekaldumisi ning selles ning siin me ei taha ju osaleda kolmandate riikide innovatsiooni toetamises. seda esiteks ja teiseks. programmide rahastamise tingimused, Euroopa riigid, need kakskümmend viis, mis osalevad selles koostöös, peavad omavahel olema sidusad ja me peaksime kui valime siis äh, programmide läbiviijaid äh, Euroopa omasid eelistama. mis puudutab intellektuaalomandit innovatsiooni vallas ning öö, äh, siin rahastatavaid projekte, see jääks, peaks jääma liikmesriikide pädevusse, nii et iga liikmesriik saaks öö, seda innovatsiooni eelist ka ära kasutada. eelarve küsimustes, kas viissada miljonit on piisavalt või mitte ma tean, et äh, osad soovivad seda summat vähendada, aga mõte on selles ja siinkohal nõustun raportööriga, proua Kross-Tetiga, ma arvan, et oleme suhteliselt ühel nõul, mõte on selles, et äh, me saaksime mingil hetkel hakata tegelema koordineerimise ja koostööga Euroopa Liidu tasandil, võttes arvesse äh, päris keerukat konteksti kogu maailmas. me ei saa kaitseküsimusi jätta mõnede liikmesriikide kätesse ainult ma arvan, kõik peavad üles näitama siin solidaarsust ning projekti mõte on selles, et kõik, kõik eh, peavad kasu saama tehnoloogilistest arengutest ning eh, lisavahendistest innovatsioonile selleks, et eh, meie roll rahvusvahelise kaitse küsimustes oleks oluline. Need on siis minupoolsed esmased märkused, koos kolleegidega tegime ka muudatusettepanekuid ning tahaksin tänada Progrosteti tehtud töö eest suur aitäh, hea kolleeg, nende märkuste eest. ning nüüd palun härra Krasnodemski ECR-i nimel. Eh, suur tänu, härra esimees. ühineksin äh, teie äh, parimate soovidega heaks uueks aastaks ja ka tugevat tervist, ma mäletan, et eelmise aasta lõpul oli, olite väga vapper, haigena juhatasite hääletust. on hea meel neid näha siit, teid. nüüd muudatusettepanekute kohta, mis on esitatud. Äh, näen rahuldusega, et äh, väga erinevad fraktsioonid on esitanud äh, muudatusettepanekuid, selle eesmärgiks on teksti paremaks muuta, juhtida tähelepanu probleemidele ja siinkohal olen ma nende kolleegidega ka nõus. on üks teema, mis on minu arvates eriliselt oluline. nimelt see projekt peaks ähm, meil tagama hea te tehnoloogilise baasi kaitsetööstusele, see on igati saavutatav ning äh, esimees on esitanud muudatusettepanekud härra Booni, härra Korumbašev ja teised härra Marinescu, toetavad just seda eesmärki. kompromisside kallal töötades tuleb kindlasti neid ettepanekuid arvestada. ja ka üks äh, idee, mille kohaselt äh, selles programmis tuleb edendada uut tüüpi koostööd tootjate vahel. mitte ainult äh, ei tule toetust anda nendele, kes juba niigi koostööd teevad mõnda, juba mõnda aega härra Liits, proua Ferner, erinevate fraktsioonide esindajad on juhtinud just sellele tähelepanu. ja see on igati õige. veel üks küsimus. suurendada nende liikmesriikide arvu, kes on valmis koostööd tegema äh, rahastatavates projektides just antud raamistikus on tehtud ettepanek, mille kohaselt peaks siis olema kolm liikmesriiki, mitte kaks. ja veel üks asi, millest oleme ka juba varem rääkinud, et tuleks kaasata keskmise suurusega ettevõtted, seda kajastavad ka muudatusettepanekud. ja veel üks teema, mille üle tuleks võib-olla mõelda Äh, variraportööride koosolekutel. Äh, pean silmas äh, definitsiooni, millised organisatsioonid on pädevad programmis osalemaks? kuidas me defineerime, mis on Euroopa ettevõte, nagu te teate, on olnud erinevaid strateegiaid, kuidas tugevdada kaitsetööstust Euroopas. ja, ja seda ei tohi unustada ei tohi diskrimineerida äh, teatud ettevõtteid. ja on veel mõned aspektid, mis tekitavad kahtlusi. rahastamine näiteks, pädevus, äh, mis puudutab liikmesriike ja Euroopa koda-, komisjoni. aga kindlasti saame neid teemasid ka edaspidi arutada, nii palju minu poolt, aitäh! Äh. suur tänu, järgmine kõneleja, proua Pernik kes asendab härra Rikkeid. tänan, esimees. kõigile ka minu poolt parimad soovid aastaks kaks tuhat kaheksateist. kõigepealt Dominik vabandab, ta ei saanud täna kohale tulla, ta juhatab praegu transpordikomisjoni istungit. ja nagu ta ka varem on öelnud, on see oluline programm ja ta ta-, ja ta tahab korrata veel kord äh, toetuse komisjonile ja raportöörile seni tehtud töö eest. on üks suur teema, Äh, mis Dominiki jaoks on hetkel oluline, mis puudutab äh, programmi eesmärki, eriti pärast äh, muudatusettepanekute läbivaatamist. Dominik soovib rõhutada, et programmi eesmärgiks on rohkem arendada Euroopa integratsiooni, suurendada kaitseprojektide konkurentsivõimet. me ei tohiks tegi, segi ajada seda algatust rahvusvahelise koostööpoliitikatega Dominik toetab täielikult seda põhimõtet, et tuleks toetada kaitsealast koostööd erinevate Euroopa partneritega nagu Ühendkuningriik pärast Brexitit ja teised NATO liikmed. kuid see ei ole selle tegemiseks õige koht. programm kõneleb iseenda eest. Euroopa kaitsetööstuse arengu programm. Euroopa raha Euroopa projektidele. seda ei tohiks aga näha protektsionistliku vahendina. Dominik äh, soovib nüüd töötada kompromissmuudatusettepanekute kallal teiste variraportööridega selleks, et äh, meil oleks programm, mis tõesti Euroopat edasi viiks. suur tänu nende märkuste eest, proua. nüüd härra Butikofer Roheliste nimel. Happy New Year! ja taastud, ma lihtsalt üritasin selle müraga siin kõiki üles äratada. kaitsesektoris on tõhusus. meil on äh, ülevõimsus, mida on kaitstud liiga kaua aega isekate ähm, regionalistlike, natsionalistlike põhjuste tõttu, äh, sellega öelda ka nende väljakutsetega mis on meie ees. selleks, et tööstuse suutlikkust tõsta sektoris, sõt-, sõt-, tõsta suutlikkust, see on vale eesmärk, see tuleks kindlasti kõrvale jätta. ning äh, et lobid juhtimisega, mille alusel neile raha eraldatakse, see iseenesest on juba ähm, väär mõte. meie tahame olla ambitsioonikamad. ma taha, me tahame kuuekümne muudatusettepanekuga umbkaudu, pakume välja alternatiivi, teistsuguse mudeli Euroopa koostööle kaitsesektoris, me ei ole äh, koostöö vastu kaitsesektoris, me tahame, et see oleks tugevam ja me tahame siseriiklikke kitsaid huve ja samas aidata Euroopa kaitsesektorit. meie teeme ettepaneku, et komisjon pakuks oma teenuseid liikmesriikidele ja korral- ja aitaks korraldada ühiseid projekte. komisjonil on meie arvates palju olulist mõju sektori arengule alates sellest, kui see loodi, peaaegu viisteist aastat tagasi. meie ettepanek on, et komisjon äh, korraldab ja siseturgu ja veel üks aspekt, kus me tahaksime näha rohkem ambitsiooni. kui me tahame tugevdada kaitsesektorit, siis tuleb see ühendada ka relvastuse kontrolliga, humanitaarõigusega, inimõiguste õigu-, alase tege-, ähm, ebahumaansed tehnoloogiad nagu kobar, äh, laskemoon ja nii edasi. me ei taha, et eesmärk muutuks, aga me tahame, et muutuks see, kuidas me üritame eesmärki saavutada lause nõukogu dokumendist. nõukogu positsioon on juba vastu võetud. on määratletud kuus kriteeriumi ja komis- ja nõukogu seejärel ütleb, nende kriteeriumide mittetäitmine ei ole elimineeriv, see tähendab raha. ja nüüd härra Sirok ütles kuue. suur tänu. omalt poolt ka soo-, kui sooviksin teile eh, head uut aastat, kaks tuhat kaheksateist. uue seisukoht on selge. selle, selle projekti kohta tegemist on Euroopa Liidu militariseerimisega paraku. raportöör ja enamus muudatusettepanekuid selle, selle projekti kohta. tegemist on Euroopa Liidu militariseerimisega paraku. raportöör ja enamus muudatusettepanekuid äh, toetavad seda lähenemist. meie fraktsioon kuue on sellise ohtliku ettevõtmise vastu. tahetakse investeerida kaitsesektorisse, tõhustada Euroopa kaitsetööstust selleks, et Euroopa oleks äh, tugevam kaitsevaldkonnas. Äh, soovitakse eraldada viissada miljonit eurot äh, komisjoni eelarvest kuid, kuid kaheksakümmend protsenti tuleb liikmesriikidelt ja seda hetk-, majanduslanguse olukorras. minu arvates on siin ka õiguslik probleem. Euroopa Liidu lepingu lõige nelikümmend üks punkt kaks ütleb selgelt, et kulutused, mis on seotud kaitsevaldkonnaga, neid ei tohi rahastada Euroopa Liidu eelarvest. me oleme selle õigusliku aluse vastu ja me ootame Euroopa Parlamendi õigusteenistuselt ja komisjoni õigusteenistuselt, et ka nemad nii toimiksid meie fraktsioon soovib, et viissada miljonit eurot, mis on suur summa, et seda kasutatakse selleks, et taastööstustada Euroopat, eriti nendes riikides, mis on kõige rohkem kannatanud neoliberaalsete kasinuspoliitikate all. meie muudatusettepanekute eesmärgiks on äh, tagasi lükata Euroopa militariseerimise kava ja meie soovime et äh, taastataks Euroopa tööstus üldisemalt. ettepanekus on üks aspekt, mis meie jaoks on eriti problemaatiline, viissada miljonit, mis äh, suunatakse sellele projektile, võetakse ära teistelt programmidelt. see on kahekordselt kahjulik, näiteks äh, räägitakse sellest, et tuleb toetada liikmesriikide jõupingutusi energiasõltumatuse osas, kuid sada nelikümmend viis miljonit võetakse teistelt programmidelt ära. ja see on tõesti lubamatu meie jaoks. ning äh, on arengupoliitikaid, mida see mõjutab, mille eelarve kahaneb äh, kaitsesektori arvelt. seepärast äh, meie soovime selle ettepaneku tagasi suur aitäh, ma tahaksin soovida ka teile head äh, uut aastat. paar äh, märkust äh, uue programmi kohta, mis puudutab, rääkides nüüd konkreetselt ning võttes arvesse, kui delikaatne see küsimus on, siis me peaksime lähtuma teatud põhimõtetest. esiteks, uudseda kui me tahame, et Euroopa koos liiguks edasi kaitse tööstuse teel, siis me peame näitama, et äh, kõik saavad seal, on ka tegelik äh, kontroll. ning äh, seda tuleb siis tagada läbi erinevate tehniliste vahendite. samuti peab olema selge, et need, kes soovivad programmiga liit-, programmidest, kui komisjon teeb algust uue programmiga, siis tuleb leida ka uued vahendid või siis tuleb vähendada kulusid. tuleb lisaks sellele veel et meil on vaja värsket raha uute ülesannete jaoks Lissaboni lepingus on ahel, äh, kvantum, äh, tehnoloogia ja nii edasi. meil on vaja parandada kõikidest arvestades situatsiooni agentuuride ja institutsioonide vahel. härra Kaaler, teie olite sedes üks selle teema algatajatest ja annan ka teile sõna, palun. kolmele asjale. kõigepealt, me soovime et meil oleks äh, piiriülene koostöö VKE-dega ja mõned äh, suured liikmesriigid äh, nagu Prantsusmaa on praegu nagu saanud kõik rahad endale koondada, neil on niivõrd suured ettevõtted ja praegu on olukord selline, et ainult suured, et et äh, ettevõtted ei peaks saama raha Euroopa Liidult, aga neil peaks olema võimalik äh, osaleda ja projekti lõpus peaks äh, neil olema ka õigus tõesti saada ka ju lubada seda, et Euroopa Liit quickly uh.... Promudi. ja üritan teha kiiresti kõigepealt Euroopa kaitsetööstuse arendamise projekt on loomulikult ääretult äh, oluline, aga Euroopa kaitsetööstuse arendamise projekt on loomulikult ääretult äh, oluline, aga mis puudutab äh, nii-öelda omandit siis üle kogu maailma kasutatakse erinevaid äh, mudeleid, nii-öelda Hiina müüri mudelit äh, ja et ka intellektuaalomand jääks siia, meil tuleb see tagada äh, ilma suuremate kõrvalmõjudeta. nüüd, mis puudutab VKE-sid jah, siis meil tuleb äh, tõesti nii-öelda äh, premeerida VKE-de osalemist, ähm, see oleks äh, ka produktiivne lähenemine. ja kolmandaks, nii nagu ka teised kolleegid on öelnud, me peame leidma kõigeks selleks värske raha, me ei saa seda raha kuskilt mujalt ära võtta. järgmisena proua Toia. Ähm, suur aitäh! esimene asi, mida ei tohi unustada, on see, milline on meie arusaamine Euroopa kaitsest Äh, Mogherini rääkis sellest ja me peame tõesti tagama selle, et meie kaitsesuutlikkus oleks autonoomne, kuid me peame vaatama ka seda, mida meie jaoks ikkagi tähendab kaitsepoliitika seoses ka inimõigustega. ja siinkohal me muidugi räägime väga konkreetsetest asjadest, mis puudutab nüüd äh, konkreetsemaid aspekte, siis esmalt tuleb tagada nagu ka variraportöörid ütlesid, kõikide riikide osalemine Euroopa ei ole ainult Euroopa, kus on kaks-kolm tugevat riiki, vaid kõikidel peab olema võimalus osaleda selles esimeses olulises koostööprojektis äh, kaitsesektoris. teiseks, VKE-de osalemine. see ei pea olema mitte ainult põhimõttena, vaid see peab puudutama ka rahastamise aspekte, ehk siis tuleb äh, mõneti sundida äh, suurettevõtteid sellel teel edasi liikuma ning kui kolmandaks märtus, märkuseks me ei saa keelustada kolmandate riikide osalemist. olgugi, et äh, olgugi, et see peab aset leidma kontrolli all, aga on olemas teatud äh, võimalusi, mis avanevad ka kolmandate riikide osalemisega, me ei tohi karta seda, me peame lihtsalt leidma õige viisi selle tegemise, tegemiseks me räägime siin olulisest koostööst ning äh, me peame vaatama täpselt, kuidas äh, rahastamine jagada erinevate projektide vahel ja ettevõtete vahel. eesmärgiks on tagada Ja äh, muidugi koostöö suurettevõtetega ja kindlasti mitte ohtlikest kolmandatest riikidest, aga selliste riikidega, kelle puhul selline koostöö oleks võimalik. suur aitäh, kolleeg Kaier, palun! suur tänu, esimees. ma loomulikult nõustun äh, kõigiga, kes soovisid äh, head uut aastat ja kuna jah, meil on siin, et äh, sõna saaksid ka kolleegid, kes siin tihti kohal ei ole. Paul Rüübikiga koos istun ma eelarvekomis-. kolleegid, pöörake tähelepanu finantseerimise alustele, mitte ainult selle programmi eelistele. komisjon valinud vale õigusliku aluse. komisjon loomulikult valib õigusliku aluse objektiivselt välja. ja ka õigustalituse arvamus oleks kasuks. suur tänu ja võtan arvesse kõik märkused, mis puudutavad õiguslikku alusi. nüüd härra Liits, palun. Uh, Happy New Year to all of you! tänan, head uut aastat kõigile, räägin saksa keeles Saksa sotsiaaldemokraadiga, Saksa sotsiaaldemokraadina olen äh, ma arvamusel, et me peaksime tõesti äh, koondama oma püüdlused Euroopa kaitsepoliitika valdkonnas, me peame tõhusust tõstma, nii nagu ütles ka kolleeg Pütikofer, aga sellegipoolest juhin tähelepanu mõningatele aspektidele, mis praegu viltu veavad liikmesriigid ei tee oma tööd korralikult ja üritavad komisjoni kaudu siis äh, kõike meie kaela lükata. kui me esit-, ehitame üles Euroopa võimekust, siis äh, ei saa me lubada seda, et meil kaasarääkimist õigust ei ole, eriti mis puudustab äh, relvastuse ekspordi kontrolli. ja kui vaadata Euroopa tööstuspoliitikat, äh, siis meil on vaja ettevõtetele teatavaid äh, suuniseid, eriti kui on tegemist ettevõtetega, kes ka enam äh, ei äh, tooda relvastust ja õiguslik alus tooda relvastust ja õiguslik alus. järgmisena härra Karins. poliitilisest vaatenurgast on tegemist fantist-, fantastilise algatusega, võtmetähtsusega küsimus. järgmise kahe aasta jooksul saab selgeks, milliseid allikaid me saame kasutada, aga ideaalsed need allikad ei ole, sest toimub ümberjagamine teistest äh, programmidest ja järgmises äh, finantsperspektiivis äh, MFF-is peame tagama, et leitakse kaitsevõimekuse huvides ja meie Lexis Euroopa Komisjoni nimel aitäh, kiirelt kolm märkust, esiteks eesmärk. ettepaneku eesmärk on tugevdada konkurentsivõimet Euroopa tööstusele. ehk siis eh, esimeseks eesmärgiks siiski meelde tuletada ühte põhimõtet, et tegemist ei ole struktuurifondiga me ei hakka valima VKE-sid geograafilistel alustel, vaid me VKE-d võivad osaleda projektides sellisel juhul, kui neil on teatud äh, kogemusi, teatud oskusi äh, seoses relvatööstusega. intellektuaalomad, ka siin olete te äärmiselt äh, murelikud ja tõepoolest liikmesriikide kontroll kehtiks. seejärel on veel palju muudki, mis vajaks äh, edendamist, kolmandate riikide osalus, jah. muidugi võime me seda kaaluda, aga siin peaksid olema väga selged tingimused ja garantiid. Euroopa Liidu rahastamine peab ikkagi tulu tooma Euroopa Liidule, Euroopa Liidu ettevõtetele. muidugi mõista suurettevõtete kapital, kapitalis tihti osalevad ka kolmandad riigid, aga oma muudatusettepanekutes oleme me ka välja pakkunud tagatisi selleks, et Euroopa Liidu äh, rahastamine tooks kasu Euroopale. on veel päris palju probleeme, mida tuleks arutada, aega selleks ei ole, aga kindlasti teeme seda variraportööridega kohtudes ja ma tõesti olen valmis arvestama kõikide teie poolt tehtud märkustega. aitäh! teisel jaanuaril kaks tuhat kaheksateist ja hääletus ITRES kahekümne esimesel veebruaril kaks tuhat kaheksateist. ja vastavalt minu kogemustele novembrist, detsembrist ja pärast kaheksat päeva haiglas I open the vote, now I close the vote. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. Are... ma saan aru, et te kõik jääte muidugi siia, mitte keegi ei lähe ära colleagues, uh, ladies and gentlemen. head kolleegid, daamid ja härrad, kui lubate, läheksime järgmise päevakorrapunkti juurde, projekti läbivaatamine. ja komisjoni nimel tahaksin öelda paar sõna. riikidesse ja kolmandatest riikidest kaasa arvatud praegu olemasolevad ja tulevased torujuhtmed. ITRE koordinaatorid Äh, tuleb läbi teha kõik etapid tavamenetluses ja seda viivitamata. teksti muudatusettepanekuid esitada alates selle nädala algusest selge järjepidev õiguslik raamistik on Euroopa Liidu eesmärk energiajulgeoleku Äh, siis sellised üleskutsed, nimelt erinevad tõlgendused olemasolevate õigusaktide suhtes, mis puudutab meie ühendusi kolme pärast, ma arvan, et Euroopa Komisjoni ettepanek äh, vastab äh, ootustele ja eesmärkidele. rõhutaksin siinkohal nelja peast. selline selgitus hoiab ära edasised direktiivi väärtõlgendused. no see kõikidele torujuhtmetele, mis tulevad ja lähevad kolmandatesse riikidesse. väga oluline. teine teema. nii et me võtame arvesse neid ootusi, mis on liikmesriikidel ja ka ettevõtetel, kes äh, investe- konkurentsireegleid, et need või, et äh, gaasi siseturg võiks tõhusalt toimida. nagu ma alguses ütlesin, õiglased tingi- jõustumise algkuupäevast. me tahame, et oleks toimiv, läbipaistev energiaturg. nii äh, Euroopa Liidu siseselt kui ka arvestades tarneid kolmandatest riikidest ja neljandaks, arvestades piiratud rakendusala ja tehnilist laadi, äh, tegemist on väga lühikese äh, õigusaktiga, mõned leheküljed ainult. see on väga tehniline ja see on väga tähtis ja me kavatseme samm-sammu haaval nüüd edasi liikuda kõikide nende ettepanekutega. vaat ei ole, siis proua Toia, palun äh,. suur tänu. selle projekti osas oleme kõik nõus oleme nõus oleme seda korduvalt ka sellest rääkinud ITRE komisjonis, isegi täiskogus on olnud arutelusid sellel teemal, komisjoni rolli sel-, selleks, et äh, analüüsida, millised tagajärjed on eranditel teatud rajatiste osas, milline on äh, tagajärg äh, võrgu turvalisuse jaoks, võib-olla on vaja analüüsi, uuringut, mis võimaldaks kindlaks teha, kas kas äh, eksisteerib mingisugune risk, mis äh, võiks turu tavad ohtu seada. ja muuseas, komisjon ongi läbi viinud uuringuid Gazpromi teemal, seda võiks rakendada ka teiste torujuhtmete puhul. veel üks võib-olla natuke poliitilisem teema, äh, nii nii palju, kui ma tean, olukord nõukogus on üsna keerukas olukord selle teksti osas. isegi on olnud juttu sellest, et tuleks teha kõigepealt mõju-uuring, mis on iga, aga üleliigne. me kõik teame, et üks äh, asjaolu on väga oluline ja mis on isegi kogu selle projekti aluseks, selleks on Nord Stream kaks muidugi sellel on sümboolne väärtus, nii võimegi seda öelda. väga sageli kõneleme Euroopa väärtustest Euroopa Parlamendis. see on projekt, mis on vastuolus Euroopa väärtustega minu arvates. kodanikud jälgivad seda tähelepanelikult. ja me oleme ka sellest äh, rääkinud äh, Saksa esindajatega töö, sellega on seotud tõeline risk. ja ma esitaksin üleskutse kolleegidele, neile, kes esindavad SPD-d eelkõige, nende väärtuste nimel, millest te isegi sageli räägite, tuleb teha kõik selleks, et Nord Stream kaks ei realiseeruks mitte kunagi ja et arutelu nõukogus ja nõukogu tegevus, mis on seotud selle teemaga, ei äh, aeglustaks selle õigusakti menetlemist. Federley nüüd. suur tänu, esimees. härra Peterson kõigepealt vab-, saab, vabandab, ta ei saanud osaleda, saatis oma, oma seisukohad, valmistas ette pika kõne. loen siis selle ette tema poolt. kaks tuhat kuusteist lõpust oleme töötanud äh, talvepaketi kallal eesmärk on olnud selge, me tahame piirata energia tarbimist, parandada energiatõhusust, tahame liikuda taastuvenergiale, tahame siseturu luua energia jaoks selleks, et kodanikud saaksid rohelisemat ja odavamat elektrienergiat. selleks on kaks põhjust, esiteks tuleb võidelda kliimamuutustega, teiseks Euroopa peab olema vähem sõltuv öö, äh, välistest energiatootjastest probleem on selles, et direktiiv potentsiaalselt muudab meid sõlt-, rohkem sõltuvaks Vene gaasist. on kaks äh, peamist probleemi komisjoni ettepaneku juures, vastavalt härra Petersoni arvamusele, kõigepealt esiteks, praegune raamistik võimaldab liikmesriikidel anda erandeid uutele infrastruktuuriprojektidele, kolmekümne kuuenda artikli alusel olemasolevas direktiivis, see on lünk, mis äh, õõnestab ka talvepaketi saavutusi. teiseks, ühenduste dire-, definitsioon on liiga ähmane, rap-, härra Pedersen tervitab raportööri lähenemist, kuid tuleb minna kaugemale selleks, et liikmesriigid ei äh, sõõrendaks meie energiasõltuvust veelgi reeglitest kõrvale hiilides. seepärast me tahame tõhustada direktiivi nendes kahes äh, punktis ja suur tänu härra Petersoni nimel. Ah, liidu raames, sellel on mitmeid sambaid, meil on siin kliimasammas, millega me hakkame tegelema järgmisel nädalal, aga üheks sambaks on ka energ-, energia solidaarsus, energia tarnekindlus. ja oma ametiajal oleme me kaks olulist raportit juba vastu võtnud, ajalooliselt äh, nõrgaks äh, punktiks on meil aga üks aspekt, äh, mis äh, pärineb meie tegevusest aastast kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat üheksa. ühesõnaga ei ole selle vea me tahame likvideerima, pidevalt räägitakse pidupäevadel, et Euroopa peab olema tugev, koordineeritud, rääkima ühel häälel Moskvas ja Riias, aga see kõik on täielik äh, jama, kui meil äh, ühtset magasi siseturgu ei ole Sedaton ja Berliin ja eriti äh, seda arvestades on komisjoni julgus selle teemaga tegelemisel eriti tervitatav ja me toetame komisjoni ja oleme valmis teksti äh, parandama. meil on kindlasti eranditega, äh, me soovime need välja võtta ja mis äh, puudutab konkreetseid vahemaid, mida siin on mainitud, siis ka siin tuleb meil teha veel kohandusi meil äh, saavad nõukoguga olema väga karmid läbirääkimised, pool istuvad nõukogus. ja nüüd äh, enne kui ma annan äh, haigeks, aga teil on võimalik kreeka keeles rääkida, teistest keeltest tõlget kreeka keelde teil ei ole, aga kreeka keeles te kõneleda saate Teie asendate härra Sirikiotist ja teil on sõna, palun. lisaarvamust, head kolleegid. tegemist on väga olulise ettepanekuga ja sellega muudetakse siis eh, komisjon esitas eh, selle ettepaneku ilma mõjuhinnanguta. hoolimata sellest, et komisjon ja muuhulgas tuleks vaadata, kuivõrd see on kooskõlas rahvusvahelise õigusega meie jaoks NT kasutamisest. tegemist on suveräänsete õigustega, mis on ära toodud nii Euroopa Liidu toimimise lepingus kui ka rahvusvahelises õiguses, muuhulgas eelmetele ja ka tulevastele. Nende õigustega ei ole arvestatud see ettepanek on inspireeriv. kirjas kõigepealt härra Langen, palun. suur tänu, peame nüüd minema tagasi üheksakümnendatesse, et kuidas peab äh, gaasiturg äh, välja nägema? meil äh, oli omal ajal edukas projekt liikmed ja nii edasi ja nüüd see, mida pakub välja komisjon äh, no selles kontekstis ma ei saa aru sellest, mida räägib äh, ECR-i esindaja, et me peame Euroopa väärtusi kaitsma, aga PIS erakond ja Euroopa väärtused, need minu arvates nagu väga ühte laukub liikmesriikide pädevusse ja suunab otsustusvõimekuse äh, Euroopa Liidu tasandile. mingisugust äh, mõjude hinnangut ei ole toimunud, õigusliku aluse kontrolli ei ole toimunud ja nüüd tahetakse kogu süsteem pea peale keerata ja kolmandatele riikidele tahetakse siis äh, hakata kohaldama Euroopa Liidu õigust, olgu selleks Venemaa või Alžeeria. seda kõike me niimoodi teha ei saa, meil on vaja mõjude hinnangut, meil on vaja juriidilist hinnangut, äh, mis on sõlmitud ÜRO-s. seal on öeldud, et äh, liikmesriigid vastutavad tehnilise turvalisuse ja lubavad sellist sekkumist, aga kui nüüd teha nii, nagu äh, komisjon välja pakub, siis äh, see ei, äh, see ei toimi. oma hinnang kooskõla kohta rahvusvahelise mereõigusega, aga meie peaksime oma seisukoha parlamendis kujundama kuueteistkümnendaks Nord Stream kaks, siis on selleks muud võimalused ja ma tahaksin tõesti öelda kolleeg Puusekile, keda ma väga hindan. see on, ütles, et teatavad äh, erandid peavad olema ajaliselt piiratud, härra Pusek ütles, et ei, need tuleb kümneks aastaks äh, kirja panna. meil äh, tuleb mina ja osa minu fraktsioonist ei saa sellisel kujul selle ettevõtmise poolt hääletada. meil peaks toimuma kuulamine ja me peaksime edasi. aitäh! suur tänu, kolleeg. härra Pütikofer on järgmine kõneleja, palun ilmselt ma toonitan, et ma kasutasin äh, sõna oluline, important ja mitte ridiculous, naeruväärne. ei taha alustada aastat valesti mõistmisega. härra Püdiköfer. ja meil tuleb siin ära hoida Saksa-Poola kriis ma olen härra Langenile tänulik selle eest, et ta äh, ütles asjad otse välja. ta tõi äh, sellega välja, et siin on tegemist äh, põhimõtteliselt Saksa probleemiga, sellepärast et Saksamaa Liitvabariigi valitsus äh, ei võta tõsiselt energiasõltumatust ja energiasolidaarsust. härra Lange näitab, et äh, siin ei ole tegemist ainult Saksamaa sotsiaaldemokraatide probleemiga, nagu ütles härra Krasnodelski, vaid äh, see puudutab ka osa Saksamaa kristlikest demokraatidest. kahjuks on äh, kantsler äh, mitmeid kordi avalikult öelnud, et tegemist on puhtalt majandusliku projektiga ja sellel ei ole poliitikaga mitte mingisugust seost. see on ka täielik ähm, maskeering, see on kõrgelt äh, poliitiline projekt ja kui me räägime energia solidaarsusest ja energiasõltumatusest ja äh, kui me ei räägi nendest lihtsalt moe pärast, siis äh, me peame ühenduse õiguse läbi äh, tagama, et meie ühiselt formuleeritud eesmärgid ei saaks õõnestatud ja on äh, märkimisväärne, kuivõrd otsustavalt äh, härra Langen siin esineb. ma tean, et Manfred Weber täiesti toetab meie kriitikat Nord Stream kaks projekti aadressil ma soovin, et äh, me Euroopa Parlamendi välja selge signaali. härra Krasnoderski märkus äh, natukene valmistas mulle nalja. välja selge signaali. härra Krasnoderski märkus äh, natukene valmistas mulle nalja. Te äh, ütlesite, et äh, on kahetsusväärne, et Berliinis ei mu- jah, tõesti, nüüd sellele sõnavõtule tahaksin ma reageerida. siin ei ole tegemist Saksamaa probleemiga, ei ole ei kristlike demokraatide ega sotsiaaldemokraat, aga kui me nüüd tegeleme komisjoni ettepanekuga, selle raportiga, siis siin on tegu sisseulise raportiga ja kui me tahame erandeid lubada, siis me peame muutma direktiivi, mis ei puuduta äh, Äh, mitte ainult Nord Stream kahte vaid, vaid kuutekümmend viit protsenti meie gaasi impordist. ma olen muide Streami vaid kuuskümmend viis protsenti meie äh, impordist, et me seda niimoodi ülepeakaela siin äh, oleme nüüd tegemas. komisjon ei ole olnud piisavalt informeeritud ja ma toetan täielikult neid muudatusettepanekuid, mille Werner Langen on esitanud, eksperte ja seda kõike muudab keerulisemaks veel see, et mõlema komisjoni juristid tükkaevalt kahtlevad äh, õiguslikus aluses ja ma ei taha niivõrd olulisi äh, otsuseid ülepeakaela teha, meil on vaja rohkem aega, me peame seetõttu, Verno, ma olen sinuga täielikult nõus, aitäh! Thank you very much, madam! tahavad ja härra Rüübik, palun! suur tänu, esimees! mis puudutab nüüd äh, seda raportit, siis me teame, et äh, Euroopa Liidul on pikaajaline koostöö kolmandate riikidega energia valdkonnas, me oleme energiahartat edendanud äh, suure innukusega ja see peaks olema aluseks meie koostööle kolmandate riikidega. reeglid, mis puudutavad vastastikust lähenemist, on minu arvates siin arutelude keskmes. asi on selles, et äh, süsteem peab olema mitte ainult tõhus, vaid äh, kolmandad riigid peavad saama ka võrdselt koheldud. mis puudutab mõjude hinnangu äh, puudust, siis kriitikat selle teemal, et seda mõjude hinnangut ei ole, siis jah, see on ilmselt õigustatud. komisjon tuli selle ettepanekuga ilma selle hinnanguta välja ja mõjude hinnang tuleb siis, kui meie peaksime juba olema hääletanud. tuleb nüüd äh, vaadata, kuidas neid teemasid kõige optimaalsemalt äh, lahendada, mis siin äh, keskmes on ja komitoloogia hakkab siin ka väga olulist rolli mängima ja selle kohta ma esitan ka muudat-. suur tänu, kolleeg, nende märkuste eest ja härra Kelly järgmisena uh,. Thank you very much, Mr Chair. suur tänu, esimees ma arvan, et üldiselt me liigume hästi edasi Energialiidu loomise teel. loomulikult äh, loodetavasti hääletatakse ka järgmisel nädalal taastuvenergiate teema üle. me oleme nüüd läinud kaugemale komisjoni ettepanekust kakskümmend seitse protsenti, meil on kolmkümmend viis protsenti, me vähendame oma sõltuvust fossiilkütustest ja soovime nendest tulevikus päriselt loobuda, aga päris nii reaalses maailmas me veel ei ole. palju aastaid me veel sõltume nendest fossiilkütustest ja esimees, nagu te ise ka ütlesite siis selle asemel, et meil oleks vähem gaasi importi, on meil vaja rohkem gaasi importi eelseisvatel aastatel ja on väga oluline, et meil oleks selles vallas äh, järjepidevus, äh, investeerimiskindlus, äh, tarnekindlus ja nii edasi. ideaalses maailmas erandeid ei oleks vaja, aga kui erandid paika pannakse, siis äh, Need peavad olema piirakud, see kümme aastat võib olla mõistlik, aga tuleb tagada, et äh, mängureeglid on võrdsed, nagu te ütlesite. ma arvan, et äh, arvestades kõiki vaatenurki, meil äh, on võimalik lõpus saavutada tasakaalukas lõpptulemus, mõistlik lähenemine sellele küsimusele, mis on äh, kooskõlas meie Energialiidu loomise eesmärgiga, samuti kooskõlas meie energiatarnekindluse eesmärgiga ja sellega, et me soovime kindlust investeerimisturgudel. suur tänu ja härra Selini järgmisena. aitäh. ma tahaksin meelde tuletada ühte argumente, mida äh, siiani veel ei ole otseselt puudutatud. komisjoni ettepanekus viidatakse uue süsteemi kohaldamisele ka juba olemasolevatele gaasijuhtmetele ning see on minu meelest midagi, mis on keeruline, seda seetõttu, jah, me teame, et kolmandate riikidega ühenduste küsimus on äh, esmatähtis ja tänahommikune arutelu näitab, et seda ka poliitiliselt. aga siiski me ei tohiks unustada, et praegu on meil olemasolevaid äh, ühendatud äh, gaasijuhtmeid kolmandate riikidega ja mis toimivad hästi. osad neist on ühendatud aga ka selliste riikidega, kus poliitilist stabiilsust eriti ei ole oht on selles, et kui hakatakse uut süsteemi kohaldama ka juba olemasolevatele ühendustele ja mis hästi toimivad, eriti just sellistel juhtudel, kui tegemist on riikidega, kus on poliitiline ebastabiilsus, siis sellega võivad kaasneda äärmiselt suured raskused äh, gaasiringlusele Euroopas. suur tänu Uh, Mr Karinš, next speaker. härra Kots, kes uh, lepinguliselt on nüüd uh, kokku seotud, et tõsta meie heaolu taset ja me standarditele Euroopa Liitu ei ole võimalik müüa laste mänguasju, mis on kaetud riigitigi, on teenuste pakkumine erinev liikmesriigiti on palgatase, heaolutase, segadust, inimestel ei ole probleeme, et osta odavaid riideid, mis on toodetud Hiinas, aga on probleeme teenustega, äh, ka äri ajada, siis neil tuleb reeglitest kinni pidada, neil ei ole sõnaõigust selles osas, kuidas need reeglid paika pannakse. aga kui nüüd jõuda gaasituru juurde me oleme Euroopa Liidus äh, võidelnud tugevalt äh, monopoli vastu, et tõsta konkurentsi, me oleme ettevõtete teatav lünk. praegune seadusandlus ei täpsusta, mis juhtub infrastruktuuriga, mis algab kolmandas riigis, aga äh, kaupu võib Hiinas toota ja müüa nii, nagu nemad tahavad, aga kui see jõuab Euroopa Liitu, siis äh, kehtivad meie reeglid ja samamoodi peaks olema energia infrastruktuuri projektidega. kolmandates riikides on teised riiglid, reeglid, aga Euroopa Liidus meil on omad reeglid ja kui selliselt äh, nemad tahavad sellise lünga sulgeda, loomulikult on tegemist kõrgelt politiseeritud teemaga, sellepärast et see on seotud Venemaa gaasitarnetega Euroopa Liitu. see on meil siin murekoht. selle asemel, et gaasitoru läbiks Ukrainat, Poolat ja mõningaid teisi, on sellega seotud transiiditasud ja nii edasi. me ei saa selle kõige sees silmi sulgeda, aga kui me nüüd oleme silmitsi selliste suurte rahaliste huvidega, siis äh, selguse majja me saame siis, kui me mõtleme järele, mida me soovime tegelikult, uurile ei peaks tegema siin erandeid. suur tänu, härra Henkel, palun ja erandkorras ma räägin saksa keelt ja sellel põhjusel, et äh, siin äh, varem öeldi, et tegemist on mingi Poola-sisese konfliktiga näitab, et siin ei ole tegemist Poola-sisese konfliktiga. asja aluseks oli Saksamaa skandaal. üks äh, Saksamaa kantsler oma aktiivsel tegutsemisajal äh, Äh, tegi äh, diili Vene sotsiaaldemokraadid ei kritiseerinud loomulikult tollal oma esimeest, aga ka kristlikud äh, demokraadid ei kritiseerinud teda sellepärast, et sotsiaaldemokraate oli vaja suures koalitsioonis ja härra Schröder sai jätkata vanamoodi ja mulle tundub, et see suur koalitsioon endiselt selgelt välja. siseturg on kõige olulisem, äh, mis Euroopa Liit on loonud. me peame tegema kõik selleks, et tugevdada siseturgu ja kui Euroopa Komisjonil on vaja rohkem pädevust siseturu tugevdamiseks, siis ta peab selle saama paljudes valdkondades järjest rohkem Euroopat, ütlevad äkitselt äh, täna siin, et tegemist on äh, liikmesriikide vastutusvaldkonnaga, et me peaksime selle nende otsustada jätma ja mitte andma seda pädevust ähm, Euroopa tasandile Brüsselisse ja see on väga imelik, aitäh! Ähm, mis? aitäh! härra Federle! aitäh! ma räägin enda nimel ja mitte härra Petersoni nimel. ma tahaksin lisada midagi sellele, mis härra Karins ütles, oli ka see, et me tahame turvalisust tagada, aga mis siis juhtus pärast esimest Nord Streami? see tähendas seda, et tunda huvi ja loome vajadust kaitsta oma suurettevõtete gaasijuhtmeid Need huvid lähevad praegu lätlikus tagada uue gaasijuhtme kaitstus. see võib mõjutada ka rahvusriike. kui me räägime ka ühisest energiaturust, siis ka sellest äh, seisukohast on väga oluline, kuidas me turgu loome. meil on päris hästi toimiv elektrit me räägime sellest, et me tahame suuremaid ühendusi, paremaid ühendusi, paremaid ülekandeid ühest riigist teise ja see äh, tegelikult tooks kaasa selle olukorra leviku kõikjal Euroopas, millest on kasu saanud Balti riigid. ja see oleks heaks äh, kõik Rootsis ja see on kindlasti miski, äh, millega peaksid arvestama nii Poola kui Saksa kolleegid kui ka ülejäänud kolleegid Euroopast. suur aitäh! näete, nüüd on alanud juba teine ring, teine voor sõnavõttudega. kas keegi soovib sõna? härra Langel, palun, jaa, muidugi, muidugi, palun. jah, paar sõna veel. kuulasin ära selle, mis härra Karins ütles, ta rääkis sellest, et me peame ähm, olema kursis gaasiturul toimuvaga, tekkinud probleemidega, juriidiliste aspektidega ja nii edasi aga praegu meil ei ole olnud seda võimalust ning see on ka põhjuseks, miks ma nõuan, et me korraldaksime kuulamise selle küsimuse kohta. härra Enkel tahab alati kaitsta liikmesriikide suveräänsust, aga nüüd toetab on tekkinud äh, rahastamisega ja mujalt. kui tahetakse takistada Nord Stream kahte, siis jah, väga kena. aga nagu olemises, see on teie huvides, härra Puusek, see on Poola huvides, see on sakslaste huvides. saalist ilma mikrofonita. suur aitäh ja head uut aastat kogu komisjonile jah, meil tõesti on vaja head uut aastat. esmalt muidugi mõningad aspekte siis meie ettepanekust siinkohal viitan selgetele viidetele sellele, mis puudutab territoriaalvett. samuti raportis käsitletakse komisjoni rolli erandite puhul, mida liikmes hommikul siin ma nägin ja tervitan seda et tundub, et äh, raporti eelnõu toetatakse tugevasti, kuid samuti kuulsin siin hääli, mis tuletasid mulle meelde mõneti arutelusid nõukogu töörühmas, kus osad liikmesriigid ja ma ütleksin käputäis, endiselt äh, vägagi äh, võitleb selle ettepaneku vastu olles ära kuulanud härra Langeni äh, teise sõnavõtu, siis siin on mul teatud raskusi. härra Langen ütles, et jah, muidugi mõistame tal sellepärast, et äh, meil on teatud sõltuvus. minu meelest on hoopis asjad teistpidi, ehk siis me peaksime oma seadusi kehtestama, reguleerimisala on laiendatud, aga vaadake, mida me tahame saavutada. komisjoni ettepanek tahab pakkuda õiguskindlust, võttes arvesse opera-, komisjonis me ei näe, miks meie peaksime eelistama selliseid gaasijuhtmeid, mis hakkavad pihta kolmandatest riikidest. juurdepääs, lahtisidumisreeglid, läbipaistvus ning mittediskrimineerimine, see on, eh, küsimus ongi selles ning kui me kehtestame läbipaistvust ning kolmanda osapool-. muidugi me saame siin ütelda, et kui konsultatsioonide käigus tõi välja selle aspekti. meie usume aga, et tagasi vaadates väga paljud olemasolevatest gaasijuhtme ei kahjustaks hästi toimivaid äh, gaasiteid. sellest tulenevalt anname me liikmesriikidele suure otsustusõiguse, äh, siis äh, me seaksime ohtu ka gaasitarned väljastpoolt aga olles nüüd seda öeldud, panen rõhku sellele, et liikmesriikidele peab jääma täielik pädevus erandite osas. selleks, et äh, olukord oleks nende jaoks sobiv. siin on korratud, et äh, me ründame liikmesriikide suveräänsust ja liikmesriikide õigust otsuseid teha, mitte ehitamisest see ettepanek ei ole suunatud Nord Stream kahe ehitamise vastu. Nord Stream kahe võib välja ehitada, aga tuua endaga selliseid probleeme kaasa, kui te teate, millised nõuded tuleb täita, siis tehke seda. kui te tahate tuua oma gaasijuhtmed Euroopasse, siis nii komisjoni ettepanekutega käivad mõjuhinnangud kaasas, aga siin on tegemist spetsiifilise juhtumiga. tahaksin samuti kolleegidele meelde tuletada ei loo täiesti uut õiguslikku raamistikku, vaid nagu härra Kades ütles, me selgitame äh, õiguslikku olukorda, mis tunduvad diskussioonid, kuid samuti vajaduse selgitada õiguslikku olukorda. selle selgituse puhul meil ei ole vaja mõjuhinnangut koostada. liikmesriigid tegelikult, kes on meie ettepaneku vastu, on seda maininud juhtmetele, mis nende territooriumile või te territoriaalvetesse sisenevad. ehk siis see konventsioon annab rannikuriikidele õig-, selge. komisjon tervitab äh, suurt toetust äh, raporti eelnõule. Äh, aitäh, nagu te näete, kolleegid, siis annan väga palju kõneaega, sellepärast et ma arvan, et see on niivõrd oluline teema see on tehniline, aga ka poliitiliselt vägagi tundlik. nii et selliseid arutelusid on meil vaja. seega mina ei vastaks nüüd poliitiliselt, vaid ma toonitaksin, et meie, meie arutelu Energialiidu üle on ka poliitiline, sellepärast et keegi mõjutaks meie siseturgu läbi energiatarnete nii et üldine turvalisus on ka siin mängus. seega me räägime ka poliitilistest küsimustest, kui me räägime energialiigust. tahaksin ise jääda ettepaneku sisu juurde, see tähendab, tahaksin rääkida peamiselt teatud lahendustest. teiseks, ühisturg ehk siis teine energialiidu sammas kolleeg Langen. me arutame ühisturu, energia ühisturu teemat. oleme arutanud seda aastast kaks tuhat kolmteist pihta, kõik meie arutelud Energialiidu üle, kolmanda energiapaketi üle ja meie arutelud, väga palju on arutelusid siin ja see peab ka selge olema ma tahaksin samuti toonitada, et ilmselgelt, et teatud äh, liikmesriikide pädevus läheb kaduma, kui me osa sellest üle anname Euroopa Komisjonile. kui me tahame loota sellele, et Euroopa Komisjoni institutsioonid saaksid meid aidata meie äh, julgeoleku tagamisel, siis me lihtsalt peame loobuma teatud pädevustest ja nemad peavad meie nimel kõikide liik-, teatud äh, pädevus liikmesriikide, mis läheb kaduma, siin ei ole midagi eripärast. mina toetan tugevalt Euroopa Liitu ja ma tahan edasi minna, nii et loogem olukord, äh, mis võimaldaks meil edasi liikuda. loogem üht- ja sellega tuleb arvestada härra direktor Borhat vastas sellele küsimusele, iga, me saame ehitada gaasijuhtmeid, lähtudes äh, sellest ettepanekust. siin ei ole mitte midagi öeldud mitte ühegi juhtme vastu, aga me tahame TRO-de midagi enamat. seega, me ainult äh, julgustame järgmiste gaasijuhtmete ehitamist. üks asi, mida tahaksin veel selgitada ja välja tuua, erimajandustsoonid see küsimus on oluline ja vajab lahendamist, sellepärast et siin teatud muredest räägiti ÜRO konventsioonile. kuna Euroopa Liit on äh, sõltumatuks konventsiooni osapooleks ja sellest tulenevalt on tal teatud õigused ja kohustused, mis tulenevad konventsioonist, siis ütleksin järgmist Euroopa Liidu Komisjoni ettepanek on täielik, on see üle kontrollida, tehke seda, kui tahate, see on meie jaoks tähtis. ja teiseks, Euroopa Kohus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal otsustas, et erimajanduspiirkonnad on Euroopa jurisdiktsioon seoses mereseadusega ja Euroopa Liidu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta otsusega. õiguskindlus on tõesti täiesti selge ja tugev siin ja me peame sellega arvestama. head sõbrad! ja see on ka täiesti mõistetav demokraatia puhul, seega suur aitäh teile selle suurepärase arutelu eest muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuusteist jaanuar kaks tuhat kaheksateist kell kaksteist päeval. ja hääletus peaks kahekümneks läbirääkimisteks kõikide valiraportööridega ja peame ette valmistama ka kompromissmuudatusettepanekud direktiivi jaoks. see on lühikene, aga väga oluline, et meil oleks aega sellele ettepanekule, mis saalis tehti. kuulamisest käib. okei, okei. Um, uh, niisiis, suur aitäh, kolleegid! nende suurepäraste arutelude Liive Vierink, me räägime siin antimikroopsest resistentsusest, see on üheks äh, äh, Horisont kaks tuhat kaks olemas, mis siis puudutab Euroopa Liidu tegevuskava võitlemaks antimikrobiotikumi resistentsusega. Te olete kõik kutsutud esitama oma kommentaare enne kuueteistkümnendat jaanuari ehk siis teisipäeva kell kaksteist null null kohti. olen äh, konsulteerinud Euroopa Komisjoni teadusuuringute peadirektoraadiga samuti selleks, et saada äh, ülevaadet juba praegustest tegevustest. viimastes raamprogrammides äh, viis ja seit-, viis kuni seitse, üks miljard eurot investeeriti selleks täpsete arvude investeeringute osas ma siin viitan ITRE arvamuse projektile. oma arvamuses olen üritanud jääda ITRE pädevusvaldkonda, peame stimuleerima teadusuuringuid ja innovatsiooni selles vallas, luues push and pull, peame toetama investeeringuid kogu tootearengu osas ja elutsükli osas. kõneleja jätkab, niisiis peame eesmärgid, peame olema kursis meditsiiniuudistega, ühel, võtsin ühendust mitmete sidusrühmadega uurida, kuidas teadusuuringuid stimuleerida, aga ka turu valmisolekut. keerukas olukord, millega kõik on nõus, seisneb selles, et peame töötama sektoriüleselt. üks molekul kümnest tuhandest Äh, saab uueks ravimiks või vaktsiiniks. seega ma sooviksin rohkem koostööd erinevate sektorite vahel, aga ka selleks, et andmeid paremini kasutataks, on äärmiselt vajalik parandada andmete kogumist süsteemse e-tervise ja esiletõuse digitaliseerumine annab meile võimaluse koguda andmeid palju paremal moel ootan huviga eelseisvaid arutelusid raviraportööridega teistest fraktsioonidest ja tahaksin rõhutada minu proua Veering. Teie sõnavõtu eest. Anna Zaborska esindab Rahvaparteid. kõigepealt ma soovin äh, tänada raportööri proua Viernikit äh, arvamuse projekti koostamise eest, aga samuti tänan teda koostöö eest äh, variraportööridega, tänan, et kord- äh, antimikrobioootikumi resistentsus on üks suuremaid äh, tervishoiuprobleeme. aastal kaks tuhat kuud on oluline, et me kasutaksime teatavat äh, negatiivse bakteriaalse barjääri meetodit. ei piisa sellest, kui me vaat äh, antimikrobiootikumi resistentsust